ja siis kella üheksast kuni üheteistkümneni õhtul. me oleme oma päevakorra avaldanud ja see on ka Euroopa Parlamendi veebilehel kättesaadav. ja täiskogu istung on lõppenud ning ma soovin teile head ööd!